ettevõtetega ja meil on siin kaks raportit. esimene nendest äh, oli Otmar Karase äh, raport, äh, mis puudutas ligipääs finantseerimisele ja VKE-de rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus ja teine raport, mida me hakkame arutama see on siis Krasnodebski raport selle kohta, kuidas väikeste keskmise suurusega ettevõtete töökohta loomise potentsiaali paremini ära kasutada. kaks väga olulist raportit ja kõigepealt ma tahaksin anda sõna raportööridele, palun, härra Karras. Äh, proua president, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, me räägime raportist äh, mille teemaks on VKE-de rahastamisele juurdepääs ja VKE-de rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus. see plaanitav äh, kapitaliturgude liit saab olema suunatud tugevalt äh, VKE-dele. ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted äh, peaksid saama rahastust kapitaliturgudelt me soovime, et need turud oleksid reaalmajanduse teenistuses. VKE-d ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad moodustavad olulise osa Euroopa Liidu majandusest, seetõttu on VKE-de rahastamisvõimalused olnud poliitika tegevuskavas äh, pikaajaline teema, me peame seda teemat kindlasti toetama ja süvendama VKE-d on väga erinevad, nad erinevad ärimudeli suuruse, arengujärgu, finantsstruktuuri ja õigusliku vormi poolest. VKE-de rahastamisvajadust tuleb toetada äh, kogu nende olelusringi vältel. panga laenud on äh, VKE-de jaoks endiselt äh, kõige olulisem rahastamisallikas ja seetõttu me nõuame, et äh, praegusest äh, panganduslaenude äh, saamise lihtsustused saaksid pikendatud. kaks tuhat kolmteist ma ise kandsin ka hoolt selle eest, et võimalus saada soodsamaid tingimusi sai VKE-dele loodud ja me oleme arvamusel, et toetuskonfitsendiga tuleks jätkata ja seda tuleks edasi arendada. VKE-d ei olnud kriisi põhjuseks ja seetõttu me peame VKE-de toetuskoefitsienti igati toetama. see on õiglane ja niimoodi me saame tugevdada majandust. kolmas äh, punkt, mida siin raportis neljakümne ühel leheküljel äh, esile tuuakse, on see, et igas liikmesriigis peaks olema nii-öelda üks kontaktpunkt ehk one-stop shop. meil tuleb ühtsustada menetlusi, mis puudutavad ettevõtete asutamist, kõikidel äh, ettevõtetel peab olema äh, selge, kuidas ähm, asutada ettevõte ähm, kuni siis finantseerimiseni välja. ja väga oluline on siinkohal keskse andmebaasi loomine VKE-d saavad äh, sinna lisada oma projektid ja finantseerimisvajadused ja siis on ka võimalik äh, lihtsamini üle kogu Euroopa investoreid leida. ja minu viies äh, nõudmine, millele ma tahaksin arutelu alguses tähelepanu juhtida, seisneb selles, et meil peaks olema programmid ja projektid, mis pakuvad huvi äh, noorettevõtjatele. alles siis, kui meil on äh, vastavad äh, majanduslikud äh, alused olemas, siis <clears throat> julgevad ka noored tegutseda ja oskavad riskidega arvestada. me soovime, et kapitaliturud fokusseeruksid VKE-dele, me soovime, et VKE-del oleks juurepääs pangalaenudele, aga samas, et nad saaksid ka rahastust täiendavatest pangavälistest allikatest ning et äh, oleks üks kontaktpunkt. ma palun parlamendi toetust sellele raportile. suur tänu, härra Karas ja nüüd äh, teise raporti äh, osas võtab sõna härra Krasnodeski, palun za ovocną współpracę nad tym sprawozdaniem. tänan. kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööre, kes aitasid äh, mul seda teemat äh, ette valmistada. meil on olnud äh, suuresti ühised eesmärgid. on selge, kuivõrd oluline on VKE-de roll Euroopa majanduses üle. üle üheksakümne protsendi Euroopa Liidu ettevõtetest on äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Neil on äh, ülisuur mõju tööhõivele, nad on aidanud äh, kaasa tööhõive kasvule. väljaspool finantssektorit toimunud töökohtade kasv oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kuni seitsekümmend üks protsenti ja seetõttu äh, peaksime aitama kaasa VKE-de arendamisele ja nende turuosa kasvule. täna me räägime siin äh, VKE-de rahastamisest äh, kapitaliturgudel, aga eh, VKE-d on silmitsi väga mitmete probleemidega. Nende võimekus luua töökohti ei ole saanud piisavalt äh, ammendatud, nad on ebaõiglases olukorras võrreldes äh, suurettevõtetega ja eriti hargmaiste ettevõtetega. on suur mahajäämus, kui me räägime VKE-dega seotud äh, aspektidest mitmetes liikmesriikides. VKE-d on äh, tihtipeale ebastabiilse õigusloome ohvrid, nad on ebaõiglaste kohtuotsuste ohvrid äh, ja nad äh, jäävad ka maksuametite hammasrataste vahele. suured ettevõtted on priviligeeritud olukorras võrreldes VKE-dega. seega me peame VKE-de eriolukorraga arvestama. me ei saa kõiki mõõta ühe mõõdupuuga, sellepärast et siis lõpeks VKE-de diskrimineerimisega. meil tuleb võte, lõpetada suurettevõtete eelistamine, mis saavad olemasolevat äh, määrust ära kasutada. väikeettevõtted on ebasoodsas olukorras äh, eriti just seoses administratiivse koormusega on väga palju äh, õigusloomet, mis tekitab neile lisakulusid. Neil on ka tihtipeale raske leida personali, kuna haridus ei taga vajalikke pädevusi. paljudes äh, valdkondades on äh, hariduse andmine liialt äh, akadeemiline ja vähe pööratakse tähelepanu praktilistele oskustele. Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas on olukord selline, et hargmaised ettevõtted äh, domineerivad väga tugevalt Lõuna-Euroopas jällegi on säästuprogrammid mõjutanud tugevalt äh, finantseerimist ja riiklikke jaeturge. eriti just äh, ääremaad äh, kannatavad ka ajude väljavoolu tõttu, mis mõjutab siis neid piirkondi eriti tugevalt. meil on ebavõrdne olukord üsna suurtes piirkondades kõnelejad katkestatakse. E, suur tänu ja härra Dombrovskis, palun. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud Euroopa Komisjoni prioriteet on toetada majanduskasvu ja töökohti. VKE-d on selle jõupingutuse keskmes. mul on väga hea meel arutada, kuidas VKE-de juurdepääsu rahastamisele eh, parendada, sel see on oluline meie kapitaliturgude turu osas. sooviksin tänada raportööre härra Karast ja Krasnodelskit ja kõiki variraportööre selle eest, et, et nad on käsitlenud VKE-de väljakutseid ja mitmeid tegevusi välja toonud. komisjon tuli täna välja teatisega kapitaliturgude liidu kohta me oleme täielikult äh, sellele pühendunud, see on osaline, oluline osa selleks, et töökohti ja majanduskasvu toetada Euroopas. osana sellest oleme juba välja tulnud paljude tegevustega, mis abistavad VKE-sid. Need puudutavad ka ettevõt-, mõtteid, mis puudutavad äh, prospekti lähenemist ja muid tegevusi. selleks, et pangalaenude võimalusi parandada, oleme me loonud standardiseeritud ja läbipaistva süsteemi ning riskikapitalifondi riskikapitali rahastamise viis ning ning sotsiaalseid investeeringuid äh, toetavaid tegevusi. härra Karase raport on teretulnud äh, seoses vastavate määruste ja ka äh, prospekti lähenemisega. meil on vaja kasutada neid algatusi ja edasi liikuda esimeste tegevustega ja keskendumine, keskenduda uutele prioriteetidele. me peaksime äh, edusamme süvendama seal, kus on seda võimalik teha, selleks et eh, anda ettevõtetele teatud kindlus, mida neil on vaja piiriülesteks investeeringuteks. tegevused, mis puudutavad eh, pensioniturgu Euroopa Liidus, maksusoodustused, eh, on, vajavad tähelepanu. me peame tagama finants- ja tarbijate vastavad teenused meil peame suutma paremini ümber korraldada rahastamist probleemide korral. me jääme ootama neid tulevasi ettepanekuid ja ka jaemüügi tegevuskava on peatselt äh, ilmumas me käivitame konsultatsioonid, kuidas kõige paremini toetada äh, erapensioniturge, me kasutame kõiki võimalusi, sealhulgas ka uut seadu-, õigusloomet. lisaks komisjon äh, tutvustab ettepanekut ettevõtete restruktureerimisega selleks, et ettevõtjatel oleks parem ettevõtteid käivitada. lisaks sellele oleme me julged ka teatud valdkondades, vaatame, mida on võimalik teha selleks, et kestlikku rahastamist tagada. seda arvestades komisjon on va-, valmis välja töötama parema strateegia ja me käsitleme ka seda, kuidas luua õige keskkond selleks, et äh, turvaliselt läbida Euroopa Liitu. meil on vaja arvesse võtta äh, kõikvõimalikke äh, ette, ettepanekud, mis puudutavad igasuguse suurusega ettevõtteid. meil on samuti vaja toetada rahastamist lähtuvalt EFSI võimalustest. Euroopa strateegiliste investeeringute fondil on väga palju vahendajaid ja see puudutab juba kahte tuhat äh, VKE-d äh, tagatiste ja kapitali osas. pangalaenud on siiski kõige olulisem rahastamine VKE-de tarbeks ning äh, kapitalinõuete direktiivi esimene läbivaatamine käsitleb just seda teemat. praeguses majanduskontekstis on meil vaja kapitaliturgude liitu enam kui kunagi varem ja ja meil on vaja kiirendada oma tööd. härra Krasnodevski raport toob välja iduettevõtete ja VKE-de vajadusi ning struktuurireformide elluviimist. me tervitame neid raporteid ja uute oskuste tegevuskava just on suunatud ettevõtlusvaldkonnale ja sealhulgas VKE-dele. innovatiivsete idufirmade toetamine on vajalik, aga lisaks peab äh, see olema ka vähem esindatud äh, rühmadele äh, atraktiivne. komisjon on nõus sellega, et viiendus ei ole mingi võlurohi ning töökohtade kvaliteet on siinkohal väga oluline. me tahame majandust, mis tagab ähm, tasuva ja pikaajalise tööhõive ja me toetame ka deklareerimata tööplatvormi tegevust. me võtame teie ettepanekud arvesse sotsiaalõiguste tegevuskava kujundamisel, PKE-d on ära teeninud meie täieliku tähelepanu. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, jään ootama viljakat arutelu. köszönöm szépen, nos a vita megkezdése előtt eh, még a bizottságok. suur tänu, volinik, enne kui me alustame aruteluga, kuulame ära komisjonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, eelarvekomisjoni nimel härra Kusmiuk, palun, sõna on teil. Äh, president, äh, volinik, ma sooviksin keskenduda järgmistele punktidele. VKE-d toodavad üle seitsmekümne protsendi Euroopa Liidu SKT-st ja nad loovad äh, umbes seitsekümmend protsenti töökohtadest. Neil on erinevad äh, ärimudelid. kõige olulisem rahastamisallikas VKE-de jaoks on äh, pangalaenud mis on kohati kallid. näiteks äh, pangavälistest allikatest võiksid äh, saada VKE-d täiendavat rahastust ja kasutada ära ka Euroopa Liidu kosmeprogrammi, tänan. ma ei näe härra Žulot saalis, seetõttu ei saa ka regionaalarengu komisjoni arvamust kuulata ja järgmisena saab sõna härra Morgano kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel, palun. ja tänan, president. juba öeldi, et VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks kultuuri- ja loovsektori mikroettevõtted mängivad olulist rolli Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse arendamisel ja nende oskusteavet on meil kindlasti vaja. kuus koma kolm miljonit äh, töökohta äh, luuakse nendes äh, sektorites, loovsektorites siis täpsemalt äh, enamasti noored inimesed, viieteist kuni kolmekümne aastased, äh, leiavad selles sektoris äh, tööd. probleemiks on aga tihtipeale rahastamisallikate leidmine ja praegu, kus meil on üleminek äh, digitaalsesse ajastusse, tuleb meil seda üleminekut igati toetada, vastavaid pädevusi arendada ja pakkuda kõikidel tasanditel ka finantslahendusi, mis äh, võimaldavad äh, paremini kaitsta ka autoriõigusi. suur tänu ja nüüd äh, Nirada eelarvekomisjoni nimel. suur tänu kuigi selles raportis on mõningaid häid punkte, olen ma pettunud, et siin ei räägita midagi, mis puudutab VKE-de erilisi vajadusi, nagu me teame, siis VKE-de valdkond eh, kannatas eh, finantskriisi tõttu pärast kahe tuhande kaheksandat aastat on selle eh, sektori teenuseid kärbitud ka me ei tohi kasu, kuidagi kahjustada, karistada neid ettevõtteid, kus armastele ettevõtetele antakse maksueeliseid. ja ma tean, loomulikult peab arvesse võtma seda kokkulepet Iiri valitsuse ja Apple'i vahel, meil ei on vaja eh, ettevõtlikke mõtteid eh, toetada ja kaitsta ja tagada vajalik rahastus sellele valdkonnale. juurdepääs rahastamisele ei tohiks olla takistuseks VKE-de arengus. VKE-d on meie majanduse vundamendiks, nad eh, loovad töökohti ja toetavad kohalikku majanduse arengut, aitäh! suur tänu! ja nüüd ma otsin härra Novakovi ja ma ei näe ka teda siin. Äh, inimesed vist hakkavad väsima, ütleb president. nüüd äh, komisjonide nimel kõnelejad on äh, seega lõppenud ja lähme fraktsioonide nimel sõnavõtjateni ja esimene saab sõna proua Kluun Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, aitäh proua president, ma sooviksin tänada härra Krasnodebskit selle raporti eest, tema kannatlikkuse eest var-, variraportööridega ja me oleme saavutanud suurepärase tulemuse selles arvamuses. VKE-sid on vaja toetada ja kindlasti on vaja keskenduda, nagu öeldud, sellele, et toetada VKE-sid ja idufirmasid. eriti on vaja tagada see, et idufirmad ei ebaõnnestuks seetõttu, et nad väga delikaatsel ajahetkel toetust ei leia. me kõik teame, milline on VKE-de väärtus meie majandusele Euroopas, nad, nende palgal on üheksakümmend miljonit inimest Euroopas, hargmaised ettevõtted on meil kõneteemaks olnud paljudes varasemates punktides täna ja meil on vaja toetada VKE-sid äh, ja need, kes on, sõltuvad hargmaiste ettevõtete kohalolus äh, teenuste ahelas, äh, loomulikult on, vajavad täiendavat toetust ja nad täidavad olulist rolli. see raport toetab bürokraatia vähendamist mittevajalike äh, nõudmiste vähendamine VKE-delt ja idufirmalt on oluline, meil on vaja paremat õigusloomet, mitte rohkem õigusloomet ja mitte mingisuguseid erandeid. kõik, kes äh, osalevad ettevõttes, ükskõik mis on nende suurus, äh, peaks käima samade nõuete alla, meil on vaja arukamat, arukamaid nõudeid ja komisjon on plaaninud ähm, bürokraatiat vähendada ja me soovime lihtsustada ja odavamaks ettevõtete asutamise, töötajate palkamise. jah, väga palju on öeldud ka selle kohta, mis puudutab tööjõukulusid, jah, sellega on seotud kulud, aga ma tahaksin väita, et äh, tööjõud on väga oluline element äh, kõikide ettevõtete, eriti VKE-de puhul ja siin ei tohi mingisuguseid kärpeid teha. Äh, see, nii nagu ka üüri ja kõige selle puhul ei tohiks me ka tööjõukulude puhul olla liiga kasinad, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Simon, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president! aitäh härra Karasele, kes oli, koostas suurepärase raporti, aitäh ka tema Äh, koostöövõimelisele lähenemisele. me jagame väga palju mõtteid selles osas, mis puudutab probleeme ja lahendusi, aga samas äh, käib seesama arutelu juba aastakümneid selles osas, et me ei ole suutnud lahendada. West Midlandi piirkonnas on äh, kolmsada seitsekümmend kaheksa VKE-d, mis üha enam suureneb aga, aga ainult kakskümmend kuus protsenti on oma tööjõudu vähendanud ja siin ei ole vaja olla geenius selleks, et näha, et kui toetada neid e, e, ettevõtteid e, töötajaid palkama, siis oleks võimalik teha edusamme. miks nad seda ei tee? võib-olla sellepärast, et pangad, kuigi nad üritavad, ei ole piisavalt lähedal oma tarbijatele ja nad peavad neile lähemale tulema põhimõtteliselt on küsimus selles, et on lõhe selles osas, mis puudutab eh, et eh, teatud laenud ei ole pankadele kaubanduslikult tasuvad, see lõhe on vaja avaliku sektori poolt eh, täita. meil on vaja nutikat lähenemist, avaliku sektori poolt tagatud investeeringud, mille kohta me oleme näinud mitmeid näiteid minu valimispiirkonnast, aga seda on vaja laiendada, väga oluliselt laiendada ja sidusalt meil on vaja teha veel muid asju, meil on vaja seda ühtset kontaktpunkti, meil on vaja äh, mitmekesistada laene lisaks pangalaenudele, aga samas me peame mõistma, et meil on lõhe, kus äh, laenamine ei ole majanduslikult tasuv mitte riski tõttu, vaid äh, lihtsalt millised on kulud, kulud ja see lõhe on vaja avaliku sektori poolt täita, aitäh suur tänu ja nüüd saab sõna härra Ožog, üks minut, palun. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. VKE-d on üheksakümmend protsenti ettevõtetest ja pakuvad kahte kolmandikku töökohtadest väljaspool finantssektorit Euroopas. raport rõhutab mitmekesista, rahastamise mitmekesistamise olulisust VKE-dele. lisaks sellele on ka ära toodud, et meil on vaja neid, kes abistavad bürokraatia ja maksunõuete täitmisel. pankade roll on samuti oluline, sest pangalaenud on senini ikka veel olu-, kõige olulisemaks rahastamisallikaks VKE-de puhul. mina arvan, et toetus võib olla edukas, ma sooviksin tänada raportööri koostöö eest. mis nüüd raportit sisuliselt puudutab, siis äh, ma leian, et seal on hästi väljendatud VKD praegune olukord, aga samas äh, siiski olen ma arvamusel, et äh, nii suur hulk muudatusettepanekud on seda raportit lahjendanud, aitäh! suur tänu. järgmine kõneleja saab väga palju aega, proua Tšabalova, kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, VKE-d on mulle väga südamelähedased, sest seal ma alustasin oma karjääri ja parlamendisaadikuna ootan ma tagasisidet äh, selle valdkonna kohta. me, kui me tahame VKS-id aidata, siis peame neilt küsima, mida nad vajavad. ja siin on minu lühike nimekiri äh, sammudest, mida on vaja astuda. esiteks öö, äh, oskuste ja nõuete vaheline seos töökohtade puhul äh, kutse ja oskus ähm, oskuste arendamine, komisjon peab lisaks välja töötama ja arendama edukaid programme nagu Erasmus, meil on vaja äh, kaasata noored, kellel on palju oskusi, me oleme kaotanud juba praegu ühe põlvkonna ja me ei äh, tohi, see ei tohiks kunagi korduda järgmiseks äh, toetada idufirmasid, loovettevõtteid, et meie ettevõtted saaksid olema kaasaegsemad. digitehnoloogia käivitamine nõuab seda, et töötajatel oleks uued äh, põhioskused. lisaks on vaja lihtsustada Euroopa toetuste reegleid ja ühendusse viia erinevad äh, reeglid, vahendid nagu ühtekuuluvus ja Horisont kaks tuhat kakskümmend kosme ja teiste programmide osas me peame looma stabiilse juriidilise raamistiku ning paika panema uued reeglid ja kohustused, mis muutuksid ettevõtetele võimalusteks, mitte takistuseks. me peame mõistma, et VKE-d on need, kes loovad kuni kaks kolmandikku töökohtadest Euroopas ja nad on oluliseks edasiviijaks innovatsiooni puhul VKE-de edukus on vajalik majanduskasvuks igas riigis ja Euroopas tervikuna. tõhusad proportsiona-, proportsionaalne toetus peab olema meie põhiprioriteet. aitäh härra Krasnodebskile ja jään ootama täiendavat koostööd. aitäh äh, kõige eest, mis te olete teinud VKE-de jaoks. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Senra Rodriguez, üks minut, palun. suur tänu, proua president. VKE-d on äh, meie äh, majanduse veduriteks, VKE-d äh, loovad väga palju töökohti lisaks sellele on neil väga oluline roll täita ka ebaõiglase konkurentsi vältimiseks, mida on põhjustanud liiga liberaalne poliitika, mis puudutab erinevat riigiabid, mis läheb tihtipeale hargmaistele ettevõtetele. Nemad maksavad palju vähem makse ja kui me soovime lahendada töökohtade probleemi, siis peame me toetama VKE-sid ja lõpetama kärpemeetmed meil on vaja tagada neile juurdepääs äh, riigi äh, lepingutele ja lisaks sellele vaja luua avalik, selline pank, kes suudab ähm, tagada vajalikud äh, laenud ja lisaks sellele peame kaitsma nende rolli, kes ähm, ka põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas. kaks minutit, palun kolleeg Kobon. Äh, suur tänu. kapitali äh, turgude liit peaks toetama investeeringuid, aga ma pean teile ütlema, et Euroopa Liidus jälgitakse sellist poliitikat, mis kahjustab investeeringuid. Apple äh, otsus äh, Iirimaal oli väga hea näide selle kohta, ettevõtted, millel on, kas nad on väiksed või suured, nad vajavad kindlust oma maksuasjadest aga nõudes seda, et Apple peab maksma kolmteist miljardit eurot, siis Euroopa Liit tegelikult tagantjärgi on muutnud illegaalse riigiabi äh, tähendus selleks, et omaenda huvidele vastata. mis see kava on? lühiajaliselt on see, et äh, ei pöörataks tähelepanu ühisturu eesmärgile äh, mitte võimalda asut-, asutamisvabadust ja kes pikas perspektu-, perspektiivis äh, äh, kaasata maksustamist ja pikas perspektiivis äh, kaotada ära maksukonkurents täiel määral, et riikidel oleks mitte mingit stiimulit osutada avaliku sektori teenuseid tõhusamalt, see on väga äh, küllaltki kummaline, et Euroopa Liidu kom-, äh, konkurentsikomisjoni kasutatakse selleks, et konkurentsi ära kaotada ja tulemuseks on vähem tõhus avaliku sektori teenus ja ükskõik, milline äh, võiks olla siis see tulemus, me kindlasti Apple'ist mingit maksutulu ei saa. ja meie õppetund Ühendkuningriigis ka pärast Brexitit on see, et kui Ühendkuningriik jääb ühisturule, siis äh, me ei pea ainult järgima riigi abireegleid, vaid ka säilitame kontrolli maksude üle. ebakindlus ja maksustamine ilma esindatuseta muudab veelgi olulisemaks selle, et Ühendkuningriik peab lahkuma ka ühisturult ja Brexit peabki tähendama ühisturult lahkumist. Euroopa Liit selgelt ei mõista ettevõtlust, väikest, keskmist või suurt. suur tänu, härra Coburn ja härra Mono, palun üks minut. suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, me oleme Euroopa Liidus väga palju kuulnud, et räägitakse VKE-dest nii nagu Brüsselis oleks mingi kogemus seal, kui paljud teist on maksnud kellelegi palka või üritanud osta, eh, eh, otsida eh, teenuseostjaid ja me näeme, mismoodi käitutakse, kus on äh, komisjoni poolt, kellele toob kasu see ühisturg, kas see toob kasu hargmaistetele äh, ettevõtetele väljaspool Euroopa Liitu, väliskapitalil on eelistus üles osta, mm, eelistavad osta äh, strateegilisi ettevõtteid, nagu me nägime Alstomi puhul General Electricu poolt, see, mida meil on vaja, on vaja tellimusi VKE-dele ja selleks on vaja majanduse sisenõudlust toetada. meil on vaja anda võimalus, et riigid saaksid eelistada oma VKE-sid. meil on äh, kõrini sellest äh, kapitalipõhisest lähenemisest. oma kogemusest ütlen, et turud on äh, tsüklilised ja meil on vaja kiiresti hakata investeerima patrioodid eh, tahavad teha koostööd erapankadega ja pikaajalised suhted luua selleks, et toetada tegevusi, kui, kuni eh, tsükkel jällegi muutub, kõnelejad eh, katkestatakse. Uh, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse, härra Coburn? kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse, palun? Uh, I'd just like to add ma tahtsin küsida, ma mõistangi äh, küll, mis probleemid on äh, Prantsusmaale väikestete äh, prantsuse ettevõtetel, ma tean, et nad kannatavad, aga kas te oleks minuga nõus, et vastus sellele on see, et Prantsusmaa ühineb Ühendkuningriigiga ja seda siis Frexiti näol, mida proua Le Pen on juba soovitanud, kas te olete nõus? härra Mono hea kolleeg, jah, aitäh, ma tean, et te toetate Brexitit loomulikult, jah, tõesti, see on lahendus, aga enne kui Prantsusmaa võiks lahkuda Euroopa Liidust, siis peame me vaatamata kõigele üritama läbirääkimisi pigada, eh, et paar eh, kriteeriumi sisse tuua, nii nagu eh, on Ühendkuningriigil, tagada meie majanduse juhtimine, iseseisvus meie poolt ning lahkuda euroalast, aitäh! Na most, hogy ilyen jól megbeszéltük ezt a kérdést, Káza... Nüüd me oleme selle küsimuse juba ära arutanud ja palun härra Kaasa. suur tänu. VKE-d on Euroopa Liidu majanduse tugevuseks. me peaksime töötama selle nimel, et neid toetada ja luua Euroopa Liidus töökohti oluline on see, et VKE-d saavad tegutseda vabaturul ja vabaturu all ma mõtlen siis äh, tegutsedes Euroopa Liidu liikmesriikides, me peaksime neile andma ka rohkem võimalusi ja kõrvaldama takistused, eriti äh, finantskriisi ajal. ja nagu öeldi ka Ühendkuningriigi puhul, kui üks riik otsustab äh, riigist lahkuda, siis väljas on väljas ja see on oluline, et enne kui me hakkame rääkima läbirääkimistest, siis nad peaksid eelkõige mõistma ka seda, et väljaspoolt äh,, väljaspool Euroopa Liitu neil ei ole ligipääsu nendele asjadele, mis on ähm, liikmesriikide privileeg, mis on osa Euroopa Liidust ja äh, Äh, oluline on meil mõelda just ettevõtlikkusesse, peaks olema osa meie tegevusest, kuid me vajame ka valikuid. valikut äh, ettevõtete alusse peaks olema atraktiivne, me peaksime toetama innovatiivsust ja meie ees seisab veel äh, väga palju tööd, me ei ole veel piisavalt ära teinud. ja ma arvan, et meie kogemustega ja meie tööga ja ma tahaksin siinkohal tänada ka raportööre, siis me peaksime kindlasti äh, tegema ära rohkem tööd äh, VKE-de jaoks, äh, eriti nendes piirkondades, kus on suur tööpuudus. sellisel viisil me saaksime lahendada ära ka tööpuuduse probleemi Euroopa Liidus. suur tänu ja härra Pavel, kaks minutit, palun suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada härra Krasnodebskit äh, selle koostööviisi eest. mina olen VKE-de äh, ja ettevõtjate tugev toetaja, sest nemad panustavad oluliselt majanduskasvu äh, ja arengusse Euroopa Liidus komisjon ja liikmesriigid peavad tagama VKE-dele parimad tingimused selleks, et luua kvaliteetsed töökohad selleks on vaja võtta erinevaid meetmeid, kõigepealt äh, juurdepääs ähm, rahastamisele ja teabele ja lisaks sellele ka lihtsustatud juurdepääs äh, riigi tellimustele. lisaks on vaja vähendada mõttetut bürokraatiat, äh, võidelda varimajandusega, pettusega ja luua seadusloomeline raamistik, mis tagab hea perspektiivi. paljud VKE-d soovivad seda mitte ainult minu koduriigis ja loomulikult lihtne on seda öelda, keeruline ellu viia, aga kui me tõesti soovime äh, VKE-st panust suurendada, siis on vaja meil kiiresti rakendada need ettepanekud ja minna kaugemale selle, sõnadest paberil. hargmaiste ettevõtete tingimuste VKE-de vahet on vaja arvesse võtta ja ebaõiglane konkurents peab lõkkema, lõppema meil on vaja paremat äh, koostööd VKE-de, äh, ametiühingute, liikmesriikide vahel selleks, et me saaksime äh, kasu lõigata õppesüsteemidest ja võidelda erinevate lõhedega, mis puudutab nõudlust ja pakkumist oskuste osas. VKE-del on oluline roll töökohtade loomisel ja me ei tohi kunagi tööjõukulusid vähendada ja vähendada töötajate sotsiaalkaitset, sest vastasel korral satume me väga ebakindlasse olukorda. VKE-d omakorda peavad äh, omalt poolt äh, lõpetama erineva kohtlemise meil on vaja tagada sarnased äh, palgad meestele ja naistele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 öelda seda, et härra Krasnodebski viitab väga olulisele fenomenile, kui meil on tegemist VKE-dega, siis nemad äh, annavad, moodustavad üheksakümmend viis protsenti kõikidest ettevõtetest Euroopas ja äh, nad äh, tegelevad innovatsiooni, majanduskasvuga, pakuvad suurt tööhõivet. ja professor Krasnodebski äh, raport on meie jaoks väga oluline, sellepärast et äh, siin on ära toodud ka olulisi soovitusi kui, selle kohta, kuidas on võimalik ära kasutada ka VKE-de äh, potentsiaali, siin on ka mõningaid ohte mainitud, näiteks bürokraatia või töökohtade loomise probleem, oskuste mittevastavus, ajude väljavool, tegemist on väga hea dokumendiga, suur tänu. suur tänu ja järgmine sõnavõtja on proua Van Neuwenhausen. suur tänu lugupeetud härra volinik, lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen nõus eelkõnelejatega, kes on öelnud, et VKE-d on majanduse selgrooks ja seega on väga oluline, et et meie majanduse taastamiseks on võimalik ettevõtetele pakkuda vajalikke finantseerimisallikaid. komisjon on teinud olulisi ettepanekuid ja me arutame hetke pärast prospekt, prospekti äh, direktiivi ja see on samm õiges suunas on ka ettepanekuid, mis puudutab äh, riskikapitali äh, kasutamist finantseerimisallikana, äh, kuid väikesed ettevõtted ei saa tingimata kõigest sellest kasu, sellepärast et nemad sõltuvad kaheksakümne protsendi osas pankade finantseerimisest ja ma tahaksin öelda ka seda, et väga oluline on pöörata tähelepanu uutele võimalustele, mis on olemas äh, Äh, interneti äh, äh, rahastuste, ühisrahastuste abil ja hooandjate abil ja sellisel viisil on võimalik saada täiendavaid allikaid ja ma tahaksin pöörduda komisjoni poole, et ka alternatiivsetele finantseerimisallikatele pööratakse piisavalt tähelepanu, sellepärast et nemad võivad kindlasti anda täiendavat toetust VKE-dele ja suur tänu raportöörile suurepärase töö eest suur tänu, järgmiseks äh, kõnelejaks on äh, Lopez Bermejo ja üks minut, palun. Gracias, presidenta. Las pymes son fundamenta-. suur tänu, ähm, VKE-d on produktiivse mudeli võtmeks, luues töökohti, äh, tootest kaupu, kuid ikkagi nad on ohused Euroopa Liidu poliitikate poolt, ühelt poolt meil on pankade kontsentratsioon äh, suur äh, ja varem oli väga palju erinevaid pangandusteenuseid ja mudeleid, kuid nüüd on jäänud alles ainult suured pangad, mis ei äh, ole tegelikult väga tihedalt seotud reaalmajandusega ja äh, laene, laenud lähevad äh, rohkem hargmaiste ettevõtete suunas ja see ei ole VKE-dele ja väikestele tootjatele kasulik tulemuseks on ka suuremaid kärpeid ja sellisel viisil on vähenenud sissetulek VKE-dele, nende ligipääs finantseerimisele. kapitaliturgude liit ei ole nüüd äh, see äh, ideaal, vaid äh, see võib äh, ka äh, meie äh, ühiskonnas kihistumist suurendada suur tänu ja härra Zanni, äh, kaks ja pool minutit palun. see äh, president e, äh, stasera. suur tänu, president. siiani olen ma kuulnud peamiselt positiivseid sõnavõtte. inimestele on VKE-d väga südamelähedased ja see on minu jaoks väga rõõmustav ma täheldan aga ka seda, et äh, senini ei mõisteta, milliste raskustega VKE-d äh, Euroopas äh, silmitsi on. vaadatakse vales suunas, ei nähta tööstussüsteemi strukturaalset probleemi ja selle probleemi nimi on euro, ühisraha euro on see, mis äh, viib äh, VKE-d allakäiguteele. nii et kõige suuremaks probleemiks ei ole mitte juurdepääs rahastamisvajadustele, vaid probleemiks on, et ei ole turuperspektiive, ei ole kliente euro moonutab konkurentsi ja seda ei ütle mitte ainult äh, mina, vaid seda ütleb ka Rahvusvaheline Valuutafond ja OECD. põhjapoolsemate riikide VKE-d, nende valuutakurss on alahinnatud lõunas jällegi on valuuta kakskümmend protsenti ülehinnatud see on tasakaalutus, lõhe aina süveneb, VKE-d peavad panema uksed kinni. see säästukurss, mis on surutud riikidele peale, on äh, hävitanud äh, nõudluse, tarbimise ja seega VKE-de sissetulekud ja seda probleemi Euroopa praegu ei taha näha. mina igal juhul äh, selle mänguga siin kaasa ei lähe. kui me tahame tõesti VKE-sid aidata ja midagi õigesti teha, siis tuleb äh, lõpetada rahaliit Euroopa Liidus. härra Peibal suur tänu, parlamendis ei ole enam võimalik kokku lugeda neid raporteid, mis üksteise järel on välja tulnud selleks, et kaitsta, nii-öelda kaitsta VKE-sid. lisaks headele deklaratsioonidele meie valitsused keelduvad järjekindlalt kaitsmast meie ettevõtteid ebaõiglase konkurentsi eest riikide nagu Hiina eest. lisaks sellele on otsetud korraldada liidusisene dumping äh, selle skandaalse äh, lähetatud töötajate äh, direktiiviga VKE-d on Prantsusmaal kannatanud liberalismi ja riigikontrolli tõttu ühest küljest äh, ebaõiglane konkurents, teisest küljest tohutu võlakoormad, mis kahjustavad äh, reaalmajandust äh, bürokraatia hüvitab röövellik maksundus ja inflatsioon on see, mis pidevalt loovad ebe, ebakindla olukorra meil on äh, vaja äh, toetada VKE-sid äh, riigihangete puhul ja pangad peavad teenima ettevõtteid, meil on vaja tasakaalustada ettevõtete maksustamist, me ei tohi enam jätkata, arvestades, et VKE-d maksavad kakskümmend kaks protsenti võrreldes argmaistete ettevõtetega, kes maksavad kaheksa protsenti. härra Piiber, proua president, härra volinik, kõik võiks olla väga ilus head äh, raportid äh, VKE-de tuleviku huvides. Äh, ma tahaksin tänada raportööre härra Karast ja härra Krasnodebskit, kes tegelevad VKE-de jaoks oluliste teemadega. kõik oleks väga ilus, kui ei oleks teisi signaale. liberaalid, vasakpoolsed ja rohelised soovivad äh, emade kaitse direktiivi ülevaatamist, lisaregulatsiooni. Euroopa Liit peaks ähm, reguleerima emaduspuhtust, peaks äh, reguleerima ka isade puhkust, nüüd äh, me nõuame siin ka miinimumpalka, tegeleme töötute kindlustusega, eakatega seotud probleemidega ja leiame, et et äh, ettevõtete asukoha Euroopast välja suuramine on kuradist. me ei ole Brexitist mitte midagi õppinud, me muudkui tegeleme ümberjagamisega, me rikume lähimuspõhimõtet, sellise kokkuvõtte võin ma teha käesolevast nädalast Euroopa Parlamendis. on väga oluline, et ähm, siin äh, keskmist äh, mõõdukat suunda esindavad poliitikad, äh, poliitikud, vabandust, sellisele suunale kriipsu peale tõmbaksid. härra Fernandes, palun. tere õhtust kõigile, kõigepealt soovin tänada raportööre tehtud töö eest ja tänan volinik Dombrovskist selle eest, et ta olulisel arutelul siin kohal on tegemist on nüüd äh, aruteluga, kus me paneme paika tulevikusuunad Euroopas, ähm, mis äh, on seotud tööhõivega, majanduskasvuga ja peaks kaasa tooma suuremat heaolu Euroopas. me peame kõiki aspekte üle vaatama ja kontrollima, et parandada majanduskasvu perspektiive ja me ei räägi siin äh, mitte ainult mõnest üksikust projektist, vaid ka kapitaliturgude poliitikast ja üleüldiselt VKE-de rahastamisvajadustest. VKE-d on silmitsi konkurentsivõime probleemidega, maksutumpinguga, mis tuleb suurettevõtete poolt, nagu me juba kuulsime, ja seetõttu võib öelda, et need raportid liiguvad õiges suunas minu fraktsioon on arvamusel, et me oleme seda teemat tõstatanud äh, täpselt äh, õigel ajahetkel, mõned sekundid on mulle veel jäänud ja lõpus ma sooviksin äh, vabandada voliniku ees, et ta peab siin olema nii hilja õhtul. aga me oleme siin juba tunde ja aastaid äh, töötanud ja on väga halb kuulata siin sõnavõtte, mis häbistavad meie ajalugu, Charles de Gaulle'i, äh, on kõik Euroopa Liidu vastased, äh, see on täiesti häbiväärne kõik. härra Fernandes. ühesõnaga kui te pöördute teiste saadikute poole, siis on äh, juba eeldada, et sinise kaardi küsimused tulevad, kas te võtate selle vastu ja palun, härra Coburn. tänan, president, tänan, härra Fernandes. Te ütlesite üht-teist äh, Ühendkuningriigi kohta, mis oli suhteliselt tobe. Te ütlesite, et volinik peab siin päris pilja välja istuma ta saab päris palju palka selle eest, nii et ma usun, et ta sugugi ei pane pahaks, et ta peab siin seda populistide juttu kuulama ja parem on olla populist kui mittepopulaarne nagu teie. ma ei ole kindel, kas seal oli küsimus aga igal juhul äh, sinise kaardi menetlus on ette nähtud küsimuse esitamiseks, sellegipoolest äh, olen valmis kuulama härra Fernandese vastust. jah, loomulikult me oleme siin nii kaua kui vaja, sellepärast et Euroopa Liidu projekti ei saa teiesugused äh, hävitada. kodanikud eeldavad solidaarsust, nad tahavad kaitsta Euroopa projekti, teie tahate seda lihtsalt siin hävitada ja sama ka oma koduriigis teha. hästi. nüüd järgmisena, järgmine kõneleja loodetavasti räägib teemasse. härra Silikiotis, palun. tänan. siin raportis äh, mis käsitleb äh, VKS-ide töökohtade loomist, leitakse, et äh, vaba turg on imeravim, leitakse, et kui tööhõivekulusid vähendada ja luua suuremat paindlikkust, siis tekib ka juurde uusi töökohti. ma ei taha siin äh, kahtluse alla seada häid kavatsusi näiteks äh, kui siin viidatakse töötajate kaitsele ja paindlikkusele ja me oleme sellega nõus, aga me ei ole siiski nõus äh, selle põhisuunaga, mis siin raportis on. niimoodi, nagu siin on välja pakutud, ei looda stabiilseid ja väärikaid töökohti, siin ei räägita sotsiaalkaitsest, ametiühingutest neid mõisteid absoluutselt ei mainita, siin räägitakse lihtsalt äh, säästupoliitikast kui imeravimist ja liberaliseerimisest, aga statistika näitab ja kõneleja katkestatakse. järgmisena saab sõna proua von Storch. president, äh, suur tänu, me räägime siin VKE-de rahastamisest Euroopa Liidus mõnede põhipunktidega selles raportis olen ma nõus VKE-d on äh, ühiskonna selgroog, nad äh, loovad kõige rohkem töökohti, nad kannatavad kõige rohkem bürokraatia all ja neil on probleeme, et saada piisavalt finantsvahendeid. Nad kõik äh, kannatavad euro selle hullu särgi käes, see sel-, särk ei mahu praktiliselt kellelegi korralikult selga, härra Sanni juba mainis seda, nii et ma ise siin rohkem detailidesse ei lähe siin raportis äh, pakutakse välja lahendusi, kuidas olukorda parandada, nende lahendustega ma ei ole nõus. VKE-del ei ole vaja kotitäit uusi määrusi ja direktiive Euroopa Liidult, hoopis vastupidi, neil on vaja vähem reguleerimist, eriti just vähem reguleerimist Brüsselist Euroopa Liit on surnuks reguleerinud finantsturu alates Lehmanist. mõned äh, suured Euroopa pangad on äh, pandud maksumaksja tilguti otsa miljardite eest ja nüüd on meil siin tegemist üle bürokratiseeritud finantsturuga ja zombipankadega. Need on eurokriisi mürgised järelmõjud, need tekitavad raskusi ka VKE-de rahastamisele. lõpetage pankade päästmine, just alles te lubasite seda jälle Itaalias ja Portugalis võtame zombipangad äh, tilguti otsast ära. see on hea maksumaksjatele, see aitab finantsturul paraneda ja siis saavad ka VKE-d jälle oma kapitali, tänan. järgmine kõneleja on härra Salba, pidage poolteist minutit, palun. Muchas gracias, eh, presidenta, comisari. suur tänu, president volinik, äh, ma tahaksin õnnitleda raportööri tehtud hea töö eest. härra Karas, äh, loomulikult arvestades tema senist äh, tausta, toetab VKE-sid. paljud kolleegid on toonitanud, et VKE-d on töökohtade loomise mootoriks Euroopa Liidus kogu see raport, kõik, mida siin mainitakse, et VKE-de igapäeva lihtsustada, kõik see kindlasti tuleks rakendada, aga VKE-d on äh, silmitsi mõnede eriti spetsiifiliste probleemidega, näiteks Lõuna-Euroopas on äh, VKE-del äh, finantsvahendite saamine raskem kui teistele ettevõtetele, see pidurdab nende tootlikkust. seetõttu me loomulikult tervitame ja soovime edasi arendada kapitaliturgusid. see on üks äh, olulisemaid aspekte, kui me räägime väärtpaberistamisest meil tuleb kindlasti äh, lihtsustada väärtpaberistamist, äh, et VKE-d saaksid paremini rahastust. suur tänu ja nüüd äh, proua Gentile. tänan, president, volinik, ei ole mingit kahtlust selles, et ähm, VKE-de süsteem on majanduskasvu vahend. meil on võimalik nende abil äh, saavutada suurem tööhõive ja loomulikult tuleb VKE-sid toetada. lihtsustamine, innovatsioon, juurdepääs laenudele, võitlus sotsiaaltumpingu vastu, võitlus varimajaduse vastu, need on kõik äh, aspektid, mis vajavad äh, teostamist. meil on ka vaja arendada konkurentsivõimet. oluline on, et äh, pädevused olid, oleksid äh, kooskõlas äh, nõudlusega. meil on vaja eelarvepoliitilisi antitsüklilisi meetmeid rakendada. tarvidus on selliste vahendite järele, mis võimaldavad integreerida tööturule ka haavatavamaid äh, kogukondi, töökohad kõigile ja stabiilsed töökohad. härra Stolojan, poolteist minutit, palun. vabandust suur tänu, proua president ma sooviksin tänada härra Karast ja kõiki neid, kes on panustanud sellesse suurepärasesse raportisse, ma tervitan komisjoni presidendi ettepanekut, mis puudutab pikendada seda aega ja laiendada Euroopa vahendite kasutamist, millega juba pakutakse rahastamist enam kui kahesajale tuhandele VKE-le ma toetan täielikult selle raporti ettepanekuid, mis puudutavad vajadust julgustada neid ettevõtteid selleks, et paremini kasutada üht-, ühisturu potentsiaali seoses rahastamisega. seetõttu kaaluma, et asepresident Dombrovskis ütles midagi, mis on väga oluline meil on vaja varem, enam kui kunagi varem eh, kapitaliturgude liitu, eh, arvestades eelseisvat Brexitit. arvestades digimajanduse arengut, peab Euroopa Komisjon esitama uusi ettepanekuid selleks, et toetada VKE-de rahastamist eh, innovatiivse tegevuse puhul. tegemist on ettevõtetega, kes äh, töötavad ideede ja konkreetsete lahendustega, mis aitavad digimajandust arendada, aitäh! suur tänu, aitäh, et ajast kinni pidasite ja nüüd üks minut härra Sanonatol. suur tänu, lugupeetud president VKE-de toetamine tähendab töökohtade toetamist, eriti just noorte osas. samuti tähendab see seda, et me toetame ka sotsiaalset ühtekuuluvust. seega on meil vaja suunatud motivatsiooni VKE-de, idufirmade ja mikroettevõtete tarbeks. on vaja, et oleks lihtsam palgata kvalifitseeritud tööjõudu ja koolitada ettevõtteid Erasmus on suunatud ettevõtjatele ja aitab neil äh, omandada vajalikud oskused selleks, et ettevõtet juhtida. seda, sellest on vaja rohkem rääkida ja seda on vaja laiendada. haavatavad elanikud on vaja kaasata, äh, põgenike kaasamine FIE-dena on äh, suurepärane sotsiaalse lõimumise võimalus. inimkapital on see, mida on liiga vähe kasutatud sest liiga raske on saada töölubasid, diskriminatsioon on ka bürokraatia, nendel inimestel on raskem rahastamisele juurde pääseda, aitäh! suur tänu! poolteist minutit, proua Tomtš. suur tänu, proua president, väga oluline on see, et VKE-d oleks meie tähtsusel esikohal. Nad peavad olema prioriteediks, aga iga kord, kui me räägime sellest teemast parlamendis, jõuame me samade teemade tulemusteni. ma olen kolleegidega nõus, kes ütlevad, et pangalaenud on senini põhirahastamise allikad VKE-dele, aga ma sooviksin lisada veel midagi Euroopa projektide vahendite kasutamine on samuti oluline, samas aga mõned VKE-d ei suuda konkureerida äh, riigihangetes ja muudes projektides, sellepärast et neil ei ole vajalikke töötajaid või ei ole neil ka arendusosakonda või on mingeid muid takistusi. seega on meil vaja äh, võimaldada klastrite loomist mis tooksid kokku erinevad VKE-d ja seetõttu oleks neil võimalik töötajaid jagada, kes suudaksid projekte ette valmistada ja VKE-del oleks lihtsam juurdepääs sellistele rahastamisvahenditele. mul on veel üks ettepanek. meil on vaja keskkonda, kus oleks rohkem äh, paindlikkust töötamisel. VKE-d on, äh, moodustavad suure osa tööhõivest meie ühiskonnas ja me peame seda toetama lisaks sellele peame me toetama ka ettevõtlikkust meie haridustsükli kestes, see on väga oluline. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Paunova, poolteist minutit. suur tänu, president, lugupeetud asepresident, head kolleegid ma loodan, et ettevõtjad, idufirmad, räägin nendega igapäevaselt, nad ütlevad selleks, et laieneda ja töökohti luua, on neil vaja esiteks rahastamiseks ja B, B võrdseid võimalusi oma ID arendamisel meie Euroopa turul. ettevõte ei soovi äh, lähtuda ainult ühest äh, rahastusallikast, rahastamisvõimalusi äh, on vaja teha innovatiivseks, paindlikuks ja loovaks, nii nagu ettevõtted ise on. idufirma ei soovi pudelikaelu ega kõigile ühte lahendust, nad soovivad õiglast ja neile sobivat Euroopa Liidu ja riiklikku regulatsiooni kolleegi Otmar Korrase soovitused käsitlevad neid teemasid, aga kui neid ettepanekuid ei tööta, toeta konkreetsed ja kiired ähm, seadusandlikud lähenemised, siis oleme me lihtsalt äh, kirja pannud suurepärased sõnad, aga meil on vaja need muuta tegudeks, selleks, et äh, majanduskasvu, konkurentsivõimet ja tööhõivet toetada. meil on vaja riskikapitalifonde ja Euroopa ettevõtlusfonde me saame pakkuda tehnilist abi liikmesriikidele selleks, et toetada turupõhist rahastamist, lähtuvalt äh, meie uuest liidu ideest. me näeme, et pühendumus annab tulemusi EFSi puhul, aga sellest ainult ei piisa, on vaja ka muid lahendusi selle kõrvale, mida me suudame tagada, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna meie viimane kõneleja nimekirjas, härra Benston. suur tänu, proua president ka mina sooviksin omalt poolt tänada raportööri suurepärase raporti eest ja lisaks sellele sooviksin tänada volinik Dombrovskist tema pühendumise eest sellele teemale. VKE-d ja ja selle liiduga seoses on meil vaja kasutusele võtta kõikvõimalikud vahendid, mis meil on olemas, arvestades praegust majanduskriisi on VKE-del raskus äh, juurdepääsu osas rahastamisele. kõik kolleegid, kes sõna võtnud, on äh, seda küsimust käsitlenud ja nüüd me kuulsime täna hommikul äh, president Junckerilt, et me näeme, et EFSI vahendeid kahekordistatakse see on väga positiivne, aga täna sooviksin ma keskenduda sellele, et Baseli reeglite rakendamine ja kapitalinõuete regu-, määrus kaks ei ole lihtsustanud juurdepääsu rahastamisele VKE-del ja ka väärtpaberite turul me hakkame seda direktiivi läbi vaatama ja tundub, et olukord muutub veelgi äh, rangem, veelgi keerulisemaks ja meie ettevõtetel on veelgi raskem tegutseda. kui me võrdleme meie olukorda siin Euroopas USA olukorraga, siis me näeme, et VKE-de juurdepääs äh, börsile on palju lihtsam ja me peame seda arvesse võtma, kui me kapitaliturgud, nõuete määrust läbi vaatame. suur tänu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,8 suur tänu, VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti ettevõtetest, viiskümmend viis protsenti SKT-st äh, tuleb nendelt, kuuskümmend viis miljonit töötajat, äh, kes panustavad suuresti äh, Kreekas on VKE-sid tabanud keeruline olukord pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, kakssada nelikümmend seitse tuhat VKE-d on turult kadunud VKE-del on raske saada juurdepääsu rahast-, pangalaenudele ning vajalikule toele, mida nad EFSilt, EFSist sooviksid, ei tundu äh, neid abistavat. selleks, et äh, takistustest üle pääseda ja arendada VKE-sid, on meil vaja võimalikult kiiresti EFSi ellu viia, aitäh! järgmisena saab sõna härra Viegas. suur tänu kindlasti on vaja tagada VKE-de juurdepääs rahastamisele, meie arvates on see väga oluline majanduskasvu tagamisel. samas aga ei ole võimalik seda käsitleda ilma äh, õige lähenemiseta. kapitali liid äh, on äh, ajast maas, kõik see, mis puudutab killustamist, äh, viib veelgi keerulisema tulemuseni ja tugevda veelgi enam nende institutsioonide olukorda, kes on juba praegu niivõrd suured ja jõulised. meil on vaja pigem tagada investeeringud kohalikul tasandil ja lähtuda avalikust kontrollist ja tagada juurdepääs äh, rahastamisele VKE-dele. suur tänu. vaba mikrofoni voor on lõppenud ja nüüd anname sõna asepresident Dombrovskisele. Uh, Madam Chair, honorable members lugupeetud äh, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen, äh, olles kuulanud arutelu, siis ma olen kindel, me saame veelgi enamat ära teha väike ja, ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. me peame kindlasti leidma võimalusi, mis annaks võimalusi äh, ligipääsuks investeeringutele ja toetaks pikaajalist kestlikkust ja kapitaliliidu loomine on väga oluline, me loodame, võiksime teha koostööd Äh, ja saame kokkulepeteni jõuda, selleks me saaksime keskenduda auahnetele kavadele ning edasi neid arendades. ma leian, et see on väga oluline, et meil on ühisdiskussioon, mis puudutab ligipääsu finantseerimisele ja äh, vaadates ka äh, VKE-de töökohtade loomise potentsiaali, need kaks teemat on väga tihedalt seotud. Te olete andnud mitmeid olulisi soovitusi, komisjon on valmis teiega tegema koostööd selles osas, kuidas neid integreerida erinevates valdkondades, mis on ära toodud nendes raportides, suur tänu! suur tänu, härra asepresident ja nüüd ma annaksin sõna äh, kõigepealt härra Kaarasele, kaks minutit, palun lugupeetud äh, daamid ja härrad, kõnelejate arv sel hetkel näitas, kuivõrd oluline on meie jaoks VKE-de rahastamise tugevdamine. mul ei ole vaja siin siseturu, majanduskasvu ja tööhõive tähtsust seoses VKE-dega äh, mainida. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid sellel arutelul. ma tänan ka variraportööre, kes andsid oma panuse selle raporti väljatöötamisse. ma tahan siinkohal viidata ka sellele, et oluliseks raskuspunktis siin arutelus oli, et et äh, VKE-del peaks olema kapitaliturgudel täiendavad äh, rahastamisallikad. meil tuleb äh, kapitaliturgudes teha reaalmajanduse rahastamise liit. kapitali kogumist VKE-de jaoks tuleb mitte ainult lihtsustada, vaid ka laiendada ja süvendada ja see tähendab ka EFSi edasiarendamist. praegu on olnud äh, mitmed äh, programmid äh, edukad VKD toetamisel, näiteks Erasmuse kaudu on toetatud noorettevõtjaid, meil on äh, väikeettevõtete akt äh, ja muu. kindlasti tuleb äh, Baseli kriteeriumite rakendamine Euroopastada, sellepärast et äh, ilmselgelt ei saa meil kriteeriume samamoodi rakendada kui USA-s meil. meil kaheksakümmend protsenti VKE-dest rahastatakse ju laenudega. igal juhul on antud raport samm õiges äh, suunas kapitaliliidu loomisel ähm, reaalmajanduse rahastamisliiduna. tänan, järgmine raportöör härra Krasnodebski, palun mikrofon. Tak, dziękuję bardzo. Suur tänu ma tahaksin teid tänada nende suurepäraste kommentaaride eest ja ma tahaksin lisada veel ühe asja, sest äh, me oleme väga palju öelnud finantseerimise ja ligipääsu kohta, äh, kuivõrd oluline see on, äh, millised on tõkked ettevõtete arendamisel, kuid ma tahtsin veel ühte asja mainida. üks asi, mida siiamaani ei ole mainitud, seda kõike ei ole võimalik saavutada ettevõtete arendamisel toetamata ettevõtluse kultuuri. küllaltki hiljaaegu toimus ülikooli õpilaste hulgas küsitlus Saksamaal, kus esitati küsimus selle kohta, kas nad on huvitatud et sellest, et olla ettevõtjad. ja naistudengid ütlesid, et enamus nendest tahaksid töötada riigiettevõttes, meestudengid ütlesid samuti, et nad tahaksid töötada riigiettevõttes. see oli nende esimene valik ja teisel kohal naiste hulgas olid kultuuriasutused ja mees, mehed valisid äh, teiseks äh, autotöösse ja see näitab, et ettevõtlikkus on selline asi, mis vajab Euroopas toetamist, sest äh, selgelt see ei ole prioriteet, kui äh, inimesed arvavad, et kõige parem variant elus edasi jõuda on töötada riigiasutuse heaks. nüüd seda kõigepealt, kui teine kommentaar, mida ma olen ka varem maininud ja ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, meie raportis me oleme juba öelnud, et on väga suuri erinevusi VKE-de vahel liikmesriikides sõltuvalt riigist ja on ka erinevaid tõkkeid, millega seisavad ettevõtted silmitsi. tõkete variandid on ka erinevad, me peame seda ka arvesse võtma, sellepärast et probleemid on erinevad ettevõtetel äh, ka Poolas või Baden-Württembergis ja ma arvan, et komisjon peaks selle ka arvesse võtma, suur tänu. suur tänu nende ideede eest, lugupeetud parlamendiliikmed, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus.